meie koosolekuga. Sur la proposition du président, du président Lambert. lähtudes nüüd äh, härra Lambertsi ettepanekust äh, ja välja teenitud äh, etteheidetest lähtuvalt teen ettepaneku äh, tööd alustada üks äh, raportööridest on kohal ja teine kahjuks ei saa üldse kohale tulla väga hea. Teil on päevakord olemas. kui selle kohta märkusi ei ole, siis kinnitame seda. nagu te teate, siis pärastlõunal on meil väga oluline koosolek, mis on veelgi olulisem kui meie tavaline koosolek, millel on kaks väga erinevat osa. kõigepealt kuulame me äh, ülevaadet härra Teureri raportist ja sellele järgneb arutelu äh, variraportööridega ja teatud teiste sõnavõtjatega. loomulikult äh, raportöör saab ka lõpetuseks sõna selleks, et teha järeldused äh, lähtudes eelnevast arutelust eriti mis puudutab muudatusettepanekuid ja sisulisi ettepanekuid, mida oleks vaja arvesse võtta. ja seejärel on meiega Arengukomisjoni esindajad ja kelle koordinaatorid tegid meile ettepaneku ühise kuulamise. selle teemaks on agressiivsete maksustamistavade tagajärjed arenguriikidele ja lisaks ka, mis puudutab äh, OCD, et OECD ettepanekuid äh, vastavasisulisi. nüüd äh, juhataja teadaanded, mis on teile kirjalikult edastatud, sellega võidame me aega ja ma tahaksin teile lihtsalt meelde tuletada, et mis puudutab meie ajakava raporti vastuvõtmiseks, et me tegutseme vastavalt äh, ajakavale, mis on paigas. ühe, üheteistkümnenda mai ingliskeelse versiooni äh, raporti eelnõust lähtuvalt äh, meil saavad seejärel olema kõik keeleversioonid täna toimub meil arutelu ja nüüd, mis puudutab muudatusettepanekute esitamise tähtaega, siis meil on plaanis kakskümmend seitse. mina leian, et see on liiga lühike aeg ja teeksin ettepaneku muudatusettepanekute esitamise edasi lükata kolmekümne esimese mai keskpäevaks. Teil on kindlasti seda vaja, ka mina ise soovin võtta aega, et tutvuda teksti üksikasjadega ja arvesse võtta seda, mida teised äh, ütlevad. üheteistkümnest maist alates on toimunud ähm, mitmed äh, erinevad etapid. uus dokument oli täna hommikul kätte saada pärast koordinaatorite ja variraportööride koosolekut. Äh, meil on võimalus seda käsitleda ja mina isiklikult juhtisin eelmisel nädalal äh, delegatsiooni Washingtoni, tegemist oli väga olu-, huvitava äh, külaskäiguga ja ka sellest, seda on meil võimalik arutada, me saime kontakti vastavate ametiisikutega seal, äh, rahandusministriga ning kongressi vastutavate isikutega Äh, nii kojast kui ka mõlemast parteist, mitmete äh, spetsialistide, akadeemikutega, Maailmapanga esindajatega, Oxfami esindajatega ja teistega. ja loomulikult sellest äh, lähtuvalt tuleb meil täiendavaid muudatusettepanekuid Peter Simon tahaks teha märkuse enne, kui raportöör sõna võtab. Peeter, palun ähm,. aitäh, ma palusin sõna, äh, kuivõrd juhatasin just äh, koordinaatorite koosolekut, mis oli pühendatud dokumentidega ümberkäimisele tahaksin rääkida selle koordinaatorite koosoleku tulemusest. kuue liikmed suudavad olla siin veidi täpsemad, aga dokumente ei ole seal, kus me saaksime nendega tutvuda ja väidetakse, et osa dokumente pole enam komisjonil olemas ja kolmas variant, et komisjonil on need dokumendid küll, kuid kuue väidab, et need on nii ulatuslikud, nad ei saa meie käsutusse neid anda. ma palun, et te pöörduksite komisjoni poole selleks, et meil võimaldataks nende dokumentidega tutvumist. nii et asi ole, et kord oleks majas, et kõik dokumendid, mis on olemas Äh, et nendega saaks tutvuda. teiseks saime me teada pärast istungit, et dokumentidele juurdepääs on piiratud kuni viieteistkümnenda juunini. minu meelest see on see periood, äh, milleni meil algselt oli mandaat me peaksime tõesti tagama, et me saaksime nendele dokumentidele juurdepääsu tagada väga hea, võtan selle teadmiseks ja tegutsen vastavalt sellele, et komisjonilt uuesti küsida ametlikult ja kirjalikult seda puuduvat dokumenti, aitäh tehtud töö eest. Jeppe tutvustab meile raportit, palun, teil on sõna. Thank you so much uh,, chairman. aitäh, härra esimees suur tänu ka kõikidele kolleegidele, kes on sellele esitlusele siin tulnud. suur tänu ka neile, kes on juba kirjalikke kommentaare saatnud. nagu te teate, kahjuks kaasraportöör Michal Toirer ei saa täna siin olla. ma esitlen siin raportit, aga ma tean, et tema äh, kolleeg ALDE fraktsioonist, äh, tema poolt ka avalduse teeb. ma enne kui hakkan rääkima sisust, ütlen veel, et me tõesti üritame olla väga kaasavad ja avatud äh, Michaliga selle raporti äh, kirjutamisel te teate, tähemärkide arv on siin piiratud, seda küsimust on väga mitu korda juba tõstatatud ja väga tähtis on ka see, et me kõik oleksime paindlikud, eriti kui mõtleme ka lühikestele tähtaegadele, et me teeksime võimalikult kiire muudatusettepanekuid ja pärast oma esitlust äh, soovin tõesti teie soovitusi ja märkusi kuulda, ma panen kõikide fraktsioonide seisukohad äh, kirja ja loodan, et järgnevatel nädalatel <laughs> jõuame siis kokkuleppele selleks, et meie komisjon saaks koostada väga tugeva raporti. see raport peab olema selgeks sõnumiks meie kodanikele, me peame selgeks tegema, et maksude planeerimine, maksudest kõrvalehoidmine ei ole vastuvõetav, me peame selle vastu võitlema ja meie mõlema uurimiskomisjoni töö kannab juba viilu. me oleme edusamme juba näinud, aga me tahame veelgi rohkem edusamme teha tuleb veel kord toonitada, et me lähtume eelmisest meie uurimiskomisjoni Äh, raportist ja kõik, mis me juba esimese komisjoni mandaadi ajal äh, välja selgitasime, on meil olemas ja nüüd äh, takse kaks mandaadi ajal me üritame veelgi rohkem küsimusi välja selgitada ärgem tehkem seda viga, et arvakem, et kui siin soovitust uuesti kirja pole, äh, kirjas pole raportis, siis see pole enam tähtis. on, on ikka, see on esimeses raportis kirjas, lihtsalt meil siin keskendume järgmistele küsimustele meil on siin erinevad äh, osad, kõigepealt äh, erinevad faktid, mis on välja tulnud meie visiitidel ja meie kuulamistel ja kui palju on edasi läinud asjad sellest ajast saati, kui me takse üks raporti vastu võtame. meil on siin äh, äh maksualast, maksusead- äh,, maksuametite tähtsus täpselt samamoodi maksude planeerimine äh,, suurte ettevõtete puhul siis teadmised maksude kohta, käitumisjuhised neljandaks, viiendaks välismõõde ja kuidas ähm, see kõik mõjutab äh, arenguriike ja selle kohta kuuleme me täna rohkem hiljem ja siis äh, viimane osa, kuidas takse kaks äh, töö peaks mõjutama tulevasi arenguid meil tuleb samamoodi kokku võtta komisjoni reageering äh, takse üks raportile, see on osa takse kaks komisjoni mandaadist. samamoodi on meil siin soovitused ja järeldused, äh, mida me esitleme. meil on kuus äh, eraldiseisvat küsimust, mille kohta me teeme eraldi soovitusi, see on ilmselgelt selle raporti kõige tähtsamaks osaks. me oleme siin pingutanud äh, selleks, et äh, variraportööride äh, kommentaarid raportisse sisse kirjutada ka selles osas. ja ma toon need äh, välja. meil on kõigepealt must nimekiri ja selged karistused, kui maksudest kõrvale hiilitakse ja selles dokumendis tuuakse veelgi selgemalt välja see, et me peame komisjoni ja liikmesriike üles kutsuma maksuõigluse osas rohkem ära tegema. see on raportis selgeks prioriteediks, me tegeleme maksuparadiiside ja eriotsustega me kutsume üles koostama ühist musta nimekirja maksuparadiiside kohta, tegema seda veel selle aasta lõpuks samamoodi regulatiivne raamistik äh, karistuste kohta nende ettevõtete jaoks, mis on mustas nimekirjas, täpselt samamoodi on seal näiteks ette kirjutatud ka see, et nad võib-olla ei peaks saama Euroopa Liidu rahastust äh, ja ka muid karistusvõimalusi. Äh, ettevõtetele, pankadele maksunõunik, nõu ettevõtetele on need karistused ette nähtud. me oleme välja pakkunud äh, Euroopa Liidu ülese tulumaksu, ilma et see maks läheks äh, kaduma. Äh, samamoodi soovime me ühtekuuluvust Euroopa Liidu liikmesriikide maksupoliitikate vahel. me kutsume üles välja töötama maksupoliitika uusi ühiseid standardeid selleks, et vältida seaduse lünkasid, mis on loodud erinevates liikmesriikides. siis teine osa meie süvendatud äh, teadmised ja patendi erireeglid, meil on siin vaja kohustuslikke äh, juhendeid selleks, et seda maksu eri, vabandust, patendi erikorra ärakasutamist äh, vähendada. pangad, maksunõunikud, vahendajad meil olid siin kuulamised pankadega ja ka Panama dokumendid näitasid meile kõigile, et meil on vaja ka finantsinstitutsioonide küsimusega tegeleda. Euroopa Liidu ülene käitumisjuhis kõikidele maksunõunikele on välja pakutud samamoodi oleme me ka äh, vastutuse ette näinud pankadele ja institutsioonidele, mis teevad ülekandeid teatud äh, maksu, teatud maksuparadiisidele. siis informaatorid, äh, Luksemburgi lekked, Panama lekked on näidanud, et survet tuleb avaldada siin nii komisjonile kui ka liikmesriikidele samamoodi on meil vaja õiguslikku raamistikku selleks, et äh, informaatorite korralik kaitse tagada ja need reeglid tuleb kiiresti välja töötada. liikmesriigid peavad välja töötama seadusandluse selleks, et ajakirjanikud ja informaatorid oleksid kaitstud. see annab ka tegelikult selge signaali Luksemburgile, see, sest äh, eriti kui mõtleme selle peale, mis toimus seal ajakirjanikega pärast äh, Luksemburgi lekkeid, ei ei ole mitte mingit vabandust äh, süüdi mõista informaatoreid ja ajakirjanikke, kes toovad välja illegaalse tegevuse avalikkuse huvides. viiendaks, käitumisjuhiste rühm, äh, institutsiooni küsimused siin on ka täiesti selge, et meil ei ole õnnestunud käitumisjuhiste rühma reformida, liikmesriigid peavad midagi selles ju osas ette võtma ja me kutsume üles tõesti siin rohkem äh, läbipaistvust saavutama ja selle üle võime me ka pikalt äh, aru pidada. siis majanduspoolaasta on väga tähtis ka majanduspool aastat liikmesriikides kasutada selleks, et äh, tagada maksustamise tõhustamine ja ühtlustada maksurežiime. samamoodi tuleb võidelda ka piiriüleste kahjulike maksupraktikate vastu. siis on meil terve osa veel, mis puudutab välismõõdet, äh, see jäi ka üle takse üks mandaadi ajalt. Äh, OECD on siin alustanud oma Pepsi praktikaga ja ka meie rääkisime natuke oma konverentsil Peps kahest äh, selleks, et me saaksime konkreetselt ja tõhusalt mõidelda kasumi ümberpaigutamise vastu. siis oleme teinud üleskutse parlamentaarne järelevalverühm OECD tasandil äh, Äh, sisse viia selleks, et jälgida Pepsi rakendamist. kutsume komisjoni üles, et kõikides kaubandus- ja partnerluslepingutes oleksid ka hea juhtimise ja valitsemise tavad sees. kutsume üles ka Pepsi meetmeid äh, äh rakendama ja ka automaatselt infot vahetama. täpselt samamoodi tuleb mõelda ka lõplike kasusaajate peale äh, ja ka siin tuleb leida globaalsed lahendused me kutsume üles midagi, mis võib-olla lühiajalikult, lühiajalises perspektiivis ei tundu olevat tähtis, aga registreerimine on väga tähtis selleks, et kõik ettevõtted, üksikisikud ja ka usaldusfondid oleksid meie registrites sees. ma toon mõningad nendest küsimustest välja sellepärast, et ma arvasin, et on väga tähtis, et me ka räägiksime sisust ja jällegi on väga tähtis välja tuua ka see, et me soovime teha koostööd mõlema raportööriga äh, ja kogu komisjoniga. tegemist on menetlusega äh, Äh, mille puhul meil tuleb võimalikult kiiresti raport koostada ja ma ütlesin juba seda, ma loodan, et me saame seda teha, seda tõhusalt ja et raport kujuneb tugevaks, sellepärast et see küsimus on parlamendi jaoks nii tähtis ja meil on vaja siin konkreetseid tegusid näha võimalikult kiiresti. aitäh, härra esimees! suur tänu, lugupeetud raportöör ja õnnitlused suurepärase tehtud töö eest mida te koos kaasraportöör härra Toireriga olete teinud selle dokumendi osas, mis saab olema suurepärane alus äh, meie lõppraporti koostamiseks. härra Toirer ei ole siin, aga Silvi Kular võtab tema nimel sõna. suur tänu, ma üritan edasi anda, äh, ära, välja teenida need suurepärased sõnad, mis te ütlesite. ma lähen inglise keelele üle härra Teureri nimel ta ei saa siin kohal olla, aga ta tahab tänada kaasraportööri ja kolleege. Äh, Mihhail tahtis meelde tuletada eri, esimese erikomisjoni tulemusi, arvestades, et kahekümne kaheksa ülikeerulise maksusüsteemi probleemid viivad äh, seaduslünkadele, mida hargmaised ettevõtted maksupettuste huvides ära kasutavad ja see moonutab ühtse turu konkurentsi nagu te teate, siis esimene erikomisjon soovis Euroopa Liidu äh, raamistikku, mis oleks siduvam automaatset teabevahetust ja ühisettevõtete tulumaksu ütles konsolideeritud maksustamise baasi ja mina saan sellist lähenemist ainult toetada, aga samas oli mitmeid teemasid, äh, mille osas esimese erikomisjoni mandaadi käigus ei suudetud lõ tööd lõpetada. kõigepealt, mis puudutab äh, Äh, maksustamise vältimise välismõõdet ja pankade äh, ka seonduvad seoses äh, jurisdiktsiooniga, tegemist on teemadega, mida Mihhail tahtis ka teise erikomisjoni raames keskenduda, üles kutsuda Euroopa maksurežiimile selleks, et maksu kinni pidada sellisel viisil, et vältida äh, Äh, topeltmaksustamist ja kriitiline analüüs seoses intellektuaalomandi ja patentide teemal. lisaks, mis puudutab juurdepääsu käitumisjuhendi töörühma dokumentidele, see on üks teie lemmikteemasid, väga oluline on see, et kui nüüd juurdepääs lõpuks on antud, aga samas on veider, et mitmed dokumendid on äh, kaastuma läinud ja seega kõiki dokumente ei õnnestu saada lõpetuseks, äh, see raporti eelnõu lähtub takse üks äh, tööst, äh, põhijäreldustest, arvestades teema olulisust ja hiljutisi Panama dokumentide leket, Euroopa Parlament peab leidma võimaluse selleks, et maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist poliitilisel tasandil üleval hoida, aitäh! suur tänu, Silvi! ja nüüd saavad sõna variraportöörid äh, circa viieks minutiks kõigile ja kõigepealt saab sõna Danuta Hübner Rahvapartei nimel. suur tänu, Alan! ma tahaksin alustuseks öelda, et loomulikult on mitmeid väljakutseid ja see raport on äh, väga keeruline dokument ja täiendav väljakutse tuleneb sellest, et ilmselt on liiga vara äh, veel hinnata esimese äh, raporti soovituste mõju, sest nende vastuvõtmisest tänaseni on väga vähe aega möödunud. lisaks sellele on ka mitmeid äh, teemasid, äh, mida on vaja uuesti käsitleda, sellepärast et me oleme saanud juurdepääsu uutele teadmistele, uutele dokumentidele ja ka see mõjutab seda viisi, kuidas raport on struktureeritud tahaksin väljendada headmeelt raportööride eest, et nad on avanud võimaluse äh, pakkuda teatud märkusi enne, kui raport äh, koostati, mul on väga hea meel, et teatud teemad, mis esialgsetes aruteludes tõstatusid, on käsitlust leidnud ja loodetavasti töö käigus, meie ühise töö käigus muudatusettepanekute hulgas ei kaota me väga olulist väärtust selles raportis, et saavutatud on õige tasakaal mitmetes küsimustes ja minu arvates äh, üldine lähenemine olu-, paljudes olulistes teemades on väga hea. kuna see on mõõdukas ja mõistlik mitmetel teemadel, siis suurendab see raporti usaldusväärsust tahaksin samuti väljendada heameelt, et me oleme tagasi tulnud ka rikkumisest teatajate teema juurde, sest ka seda käsitlesime esimeses raportis ja peale külaskäiku eelmisel nädalal USA-sse nägime me samuti, et äh, siin on mitmeid teemasid, äh, mis mõjutavad seda olukorda, äh, näiteks sellega seonduvaid kulusid ja samuti on väga oluline ka see, mida Silvi mainis, et, et äh, maksude kinnipidamist samuti äh, käsitletakse. Äh, minu arvates on see väga hea tulemus ja koostöö USA-ga, mida me samuti arutasime, on saanud äh, positiivse tulemuse koha peal ja selliste vahendite nagu TTIP-i kasutamine maksude juhtimise puhul on samuti teretulnud. miinimum tõhus äh, kla-, maksutõhususe klausel äh, on kindlasti teema, mida me käsitleme veel, ma olen jätkuvalt äh, selle vastu, aga me näeme, millised on äh, selle, nende arvestustega seonduvad äh, probleemid miinimummäärade osas, et kuidas riigid käsitlevad kasumeid, on väga erinevad lähtuvalt liikmesriikidest ja seega äh, vajab see täpsemat käsitlemist ja samuti ma leian, et me peaksime olema julgemad selles osas, mis puudutab äh, süsteemi lihtsustamist ja tõhustamist, sest see on minu arvates tihedalt seotud nende kahe teema puhul äh, selle potentsiaaliga, et minimeerida majanduse moonutusi samas suurendada tulemusi, aga sama, äh, seda tehes toetades läbipaistvust ja ilma halduskoormust suurendamata ja seda on meil samuti vaja laiemalt käsitleda või, ja minna sügavamini, kui see senini on käsitlust leidnud. nüüd, mis puudutab neid jurisdiktsioone, mis koostööd ei taha teha, siis mul on plaanis esitada muudatusettepanek, et me vähemalt peame üritama äh, konstruktiivset dialoogi pidada enne nende nimekirja lisamist, sest minu arvates, kui sellist dialoogi tõhusalt korraldada, siis on sellel väga suur potentsiaal, mis muudab meie töö tõhusamaks kui lihtsalt nende jurisdiktsioonide nimekirja lisamine. Äh, nüüd veel üks teema, mida ei ole siia sisse toodud, äh, minu arvates peaks äh, käsitlema. punkt nelikümmend viis soovib varade rahvusvahelist registrit ja mina toetan seda pikemas perspektiivis. aga ma arvan, et lühemas perspektiivis, enne kui me saavutame sarnase vararegistri, mis on ülemaailmne, oleks kindlasti väga kasulik äh, seda teemat käsitleda ja ma tahaksin omalt poolt öelda, et siin on mitmeid teemasid, mis nõuavad täpsustamist, näiteks põhjendus.ee, kust andmed tulevad ja mitmed teised teemad, aga igal juhul on tegemist hea baasiga, millest lähtuvalt edasi tegutseda. suur tänu, Danuta, see oli väga selge, nüüd saab sõna Bernd Luke, kes ei tahtnud siin aseesimehe kohale tulla. auf Deutsch sprechen aitäh, räägin saksa keeles. räägin variraportöörina, mitte kui asepresident, aseesimees. ma tänan mõlemat raportööri. ma olen valmis peaaegu kõigele alla kirjutama, mida ütles Danuta Hüüber selle raporti kohta, tegemist on hea, tasakaalustatud ja diferentseeritud raportiga olen siiski aga arvamusel, et mõningad momendid, mõned punktid väärivad kriitikat. see puudutab maksuparadiiside musta nimekirja. me peaksime tegelikult selgusele jõudma, kuidas sellist nimekirja koostada kujutelme, et komisjon hakkab seda tegema, siis tundub mulle, et see tegelikult oleks nimekirja autor see, eh, kes tegelikult, kellel tegelikult on ka teistsugused huvid. näiteks ma ei kujuta endale ette, eh, kui me räägime Türgist, et ja siis ma ei kujuta ette, et komisjon oleks praegu nõus Türgit maksuparadiisi nimekirja kandma seega me peame palju täpsemini eh, sõnastama selle, kuidas niisugust musta nimekirja koostada. ja ma leian, et selle nimekirja koostajaks peaks olema sõltumatu institutsioon. mulle tundub, et eh, raportis ei leia väärilist Eh, kriitilist eh, kajastamist riikide maksuhalduspraktika. kurdetakse, et ettevõtted ei tegutse läbipaistvalt, aga andke andeks, eh, liikmesriikide maksusüsteemid, muuhulgas ettevõtluse tulumaksustamise süsteemid on läbipaistmatud, nad on ebapiisavalt läbipaistvad ja siin tekib ka seetõttu võimalus riigi eh, illegaalseks eh, toetuseks ja abiks. seega need eh, probleemid tekivad meil nii siirdehindade kui ka teadmusomandi puhul seega me peame siiski riigiabi küsimust lähemalt vaatama ja see minu arvates on raportist puudus negatiivse momendina tooksin välja ka selle, et äh, pankade roll leiab väärtõlgendamist. Äh, rõhutatakse, et pangad peaksid olema äh, koostöövalm-, altimad selleks, et tulubaas ei erodeeruks ja mulle tundub, et me peaksime äh, tulubaasi küsimusele rohkem tähelepanu pöörama. Äh, on ebapiisav väita, et pangad ei tohiks enam äh, üle kanda rahalisi vahendeid maksuparadiisidesse. selline tegevus on pankadele tüüpiline ja Äh, iseomane, mistõttu me ei saaks eeldada, et pangad enam sellega ei tegeleks tulevikus. ma suhtun kriitiliselt ka riikide eba, maksustamise puhul ebaõige äh, käitumise kritiseerimisse, tegemist on riikides eraettevõtetega, eh, kes, keda ei saa süüdistada selle eest, et riik on mingi asja vastu eksinud. kui me räägime vabakaubanduslepingutest, siis me anname loomulikult riigile terve rida õigusi, kuid eh, Washingtonis saadud kogemuste põhjal julgeksin väita, et äh, ei ole võib-olla optimaalne lahendus, kui TTIP-isse kaasatakse ka maksustamise alased momendid, minu arvates on USA kongressi vabariikliste seas selge vastuvõtmatus, äh, nad on selle vastu, et äh, TTIP sisaldaks äh, niisuguseid sätteid ja andke andeks, me ei peaks siin looma mingeid kunstlikke sildu ja püüa, püüame siiski asjad tervikuna üksteisest lahus hoida. mul oli kolm minutit ja nüüd ma lõpetan äh,. Eh, Dankeschön, hea Luke äh.... Eh, suur tänu, härra Luke ja nüüd saab sõna härra Philipp Lamberts, palun saalist hõigatakse midagi ilma mikrofonita. Merci, euh, très gentil um.... Fabio, aitäh. Philipp on alati nii kena minu vastu. Would like to start and thank first of all the raport-. kõigepealt suur tänu raportööridele suurepäraselt tehtud töö eest. ma toon kõigepealt välja kolm kõige tähtsamat küsimust minu arvates on väga positiivsed siin raport äh,, raportis. esiteks, rikkumistest teadaandjate kaitse on tõesti väga mõistlikult lahendatud, lähtudes sellest, mida me TAKS üks komisjonis juba arutasime. on väga tähtis, et äh, äh, maksete ja ka allik maksustamise küsimus on leidnud siin äh, käsitlemist, see on tõesti väga tähtis juba sellepärast, et näiteks äh, Holland äh, käitumisjuhiste töörühmas ei soovi väga sellest rääkida ja komisjon on ka öelnud, et see on küsimus, millega tuleb tegeleda, sest me ei saa öö, äh, nõus olla sellega, et teatud maksuvood liikuvad Euroopa, liiguvad Euroopa Liidust välja ilma, et need oleks maksustatud. siis väga vak-, supersoovitus, mis juba taks ühe mandaadi all minu fraktsiooni jaoks oli väga tähtis, nimelt tõhusad karistused äh, näiteks, et on isegi võimalus pankadelt või finantsinstitutsioonidelt litsents ära võtta, täpselt samamoodi nagu ka maksunõunikelt, kes on korduvalt äh, maksudest äh, kõrvale aidanud hiilida. see sõnum on siin päris tugev ja ma mäletan, et taks üks komisjonis äh, jäi meile mulje, et me oleme nagu kuskil välja tõrjutud selle nõudmisega, aga nüüd on mul väga hea meel näha, et enamus toetab seda nõudmist nüüd ülejäänud lehed, kaks küsimust. lugesin ühte üpris huvitavat äh, uudist, mu prantsuse keel ei ole küll kõige parem, aga ma sain aru vähemalt nii palju, vähemalt Belgia ajalehtedest, et äh, Luksemburgis on nüüd uus maksu eelotsuste seadus vastu võetud selleks, et äh, kõrvale hoida äh, eelmisest äh, äh, äh, probleemist ja ma arvan, et me peame sellega tegelema. teiseks, maksude küsimus on tõesti väga tähtis ja need, kes on USA-s käinud, võivad kinnitada, et ükskõik millisest poliitilisest spektrist kuulsime me ühte ja sama sõnumit. nimelt Äh, uurimiskomisjoni äh, juht äh, ütles meile, et ärge hakake siin mingit maksuparadiiside nimekirja tegema, see on õudusunenägu. samamoodi ka rahandusminister tegi selle viite, et jah, kui te selle nimekirja koostate, siis pange USA ka sinna, just selle tegeliku tulusaaja Äh, pärast ja ma võin teile tõesti kinnitada, et meil on vaja ka siin väga tugev sõnum selle kohta raportisse sisse kirjutada, et me ei hakkaks riigipõhist, äh, riigipõhiseid soovitusi musta nimekirjaga siduma, sest see tähendab seda, et äh, maksuparadiiside kohta me tegelikult ei saagi riikidepõhiseid soovitusi anda nüüd patendi erikord, ma arvan, et siin võiksid meie eesmärgid olla suuremad. siin on raportis kirjas, et me peame minema kaugemale esimesest lähenemisest, aga OECD väga selgelt ütles, kui me koos Alaniga Pariisis käisime, täpselt samamoodi ka USA rahandusministeeriumi esindajatega kohtades, et äh, ei ole mitte mingit kinnitust, et äh, korralikult toetatud äh, uurimistöö oleks tekitanud maksuprobleeme ja nüüd juurdepääsu küsimus, suur tänu Peeterile, et ta selle küsimuse tõstatas. mind tõesti üllatas, et kärpemeetmed on meid nüüd nii palju mõjutanud, et komisjon pidi teatud dokumendid minema viskama. ja see tegelikult äh, näitab, et minu fraktsioonil oli õigus, kui me ütlesime, et kärpemeetmed ei lase meil korralikult töötada. me võiksime nüüd komisjonilt küsida, kas me saaksime näiteks nõukogu kohtumise protokolli, juhul kui nemad on oma protokollid ära kaotanud ja kui komisjon ütleb, et äh, on väga raske neid dokumente skaneerida, siis ma äh, võin tegelikult ju teile kinnitada, et äh, mina päris hästi olen igasuguseid vanu dokumente kätte saanud, näiteks Junckeri puhul, et ma võin minna komisjoni hoonesse need dokumendid ise sisse skännida ja teile edastada. et see oleks siis meie ettepanek komisjonile, kui me ei saa neid dokumente, mida meil on vaja, siis me ei saa ka tegelikult korralikku raportit koostada. aitäh! suur tänu, Fabio! ma mainisin mõningaid kõrvalmõjusid üks punkt oli veel, ähm, mis me ära unustasime. Peter viitas sellele, mis puudutab konsulteerimisaega, et see lõpeb äh, juuni keskel ja selle käsitlemine on väga oluline, kui me tahame neid dokumente saada. jah, tegeleme sellega. viitasid kärpemeetmete äh, mõjudele Äh, seoses paberite kopeerimisega, see jah, võib olla keskkonnaküsimus komisjonile ja nüüd annaksin sõna Philip Lambertsile. jah, aitäh. ja te just äh, varastasite ära minu märkuse, ehk siis mis ma tahtsin teha seoses äh, keskkonnakahjudega, võtsite sõnad mul suust, jätkan inglise keeles kõigepealt aitäh kahele kaasraportöörile ja ausalt öeldes ma loodan, et me saame draamat vältida, mis täna hommikul äh, just au ei teinud parlamendile ja loodetavasti koostöö saab olema konstruktiivne. ja ma loodan, et äh, eelmise uurim-, erikomisjoni põhjal on meil juba teatud tavad paigas, nüüd äh, paar punkti ma usun seda, mida ka viitas ka Fabio, et see, mis me oleme õppinud seoses nendes dokumentidega, mis me oleme saanud, see pikendamine oli seotud juurdepääsuga dokumentidele ja me peame väga konkreetsed selles osas, mis toimis ja mis ei toiminud, ehk siis eriti just, mis ei toiminud seoses käitumisjuhendi töörühma tööga, mis on seotud äh, mandaadiga ja tegu, tegutsemisjuhiste, juhendiga Äh, lisaks sellele mitmed meetmed, äh, millele süstemaatiliselt äh, ühed riigid vastu on ja me peaksime selles osas olema väga selged, et me ei ole nii rumalad, et me ei saaks aru teatud mustrist, teatud riikide ähm, käitumisega nii-öelda Euroopa Liidu maksuparadiiside poolt. lisaks see, mis puudutab analüüsi, tahaks üks äh, ettepanekute osas äh, me soovisime, et komisjon teeks midagi rikkumisest teatajate kaitse osas äh, käesoleva aasta juunikuuks ja see on juba peatselt käes ja ma ei näe mitte mingeid uudiseid ja ausalt öeldes, kui ma kuulsin seda, kuidas Mariann Tyson komisjoni nimel täiskogul reageeris äh, hiljuti, siis äh, minu arvates oli see halvakspanu osutamine parlamendi suhtes ja see on midagi, mida ma ei saa kindlasti toetada aga mis puudutab äh, Euroopa riikide rolli ja mõju, äh, üle mere territooriumide ja teiste äh, piirkondade osas, eriti Ühendkuningriik, aga mitte ainult nemad, mängivad meiega teatud mänge. Nad ütlevad, et me peame tegutsema piiratult nende riikidega, aga tegelikult on nende puhul tegemist Euroopa suurimate maksuparadiisidega ja peaksime väga selgelt oma seisukoha välja ütlema samuti peaksime me ka rõhutama oma seisukohta selles osas, mis puudutab äh, riigiabi ja uurimiste käigus on täiesti üllatav see, et kolmest riigi, äh, liikmesriigist, kes on karistuse saanud, ainult üks neist on äh, äh raha maksmas. Belgia ja Holland ei ole üritanudki seda raha kokku saada ja see ei ole vastuvõetav äh, sest kohtusse pöördumine ei tähenda seda, et komisjoni otsus peatatakse, nad seda peab äh, rakendama ja see on jällegi halvakspanu meie seaduse suhtes ja seda tuleks mainida. ma ei hakka kordama seda, mida Fabio ütles vahendajate kohta, pangad, finantsasutused, eh, nõustajad ja teised Nende osas peaksime olema väga selged, me, mida me leiame, et mida peaks tegema, millised peaksid olema sanktsioonid. mis puudutab patendi erikordi, siis sellel ei ole midagi pistmist ähm, teadus-arendustegevusega ma olen sellega tihedalt seotud olnud, kui tahate teadus-arendustegevust ja innovatsiooni innustada, siis tehakse seda maksusoodustustega, mis on otsesed, aga mitte mingisuguse üldise erikorraga. ja see ei ole midagi mida peaks toetama. me leiame, et maks-, äh, patendi erikorrad peaksid kaduma niipea kui võimalik, aga hiljemalt kaks tuhat kakskümmend aastal. ja nüüd üldised äh, märkused. väga tihti kahjuks siin parlamendis me teeme tähelepanekuid, me jälgime, me avaldame kahetsust, minu arvates meie lähenemine peaks olema tugevam, tegemist on tõsiste teemadega ja me näeme, et mitmed kodanikud äh, tunnevad ennast äh, hüljatuna ja mitte me ei pea olema justkui kurjad, vaid me peame tugevamalt välja ütlema, et me tahame muudatusi, me tahame, et asjad muutuksid, mitte lihtsalt, et meil oleks hea meel, kui inimesed äh, võtaks arvesse seda, mida me teeme. minu arvates meie toon peaks olema veidi teravam, sellised olid minu äh, tähelepanekud, kolleeg Ernest jätkab ja, ja sellega minu viis minutit ongi täis, aitäh! palju õnne sisuliste märkuste ja distsipliini eest kõneajast kinnipidamisel. ja te soovite poliitilisemat äh, tooni, mis ei oleks nii diplomaatiline. üks tähelepanek, mis mulle hetkel äh, meenus me oleme takse ühe, takse kahe osas üles näidanud poliitilist usaldusväärsust eriti äh, seoses kuulamistega, kõik, kes, äh, kes alguses ei tahtnud tulla, lõpuks tulid kohale, hargmaised ettevõtted, äh, pangad ja, ja ka meie parla-, parlamentivahelistel konverentsidel meil toimus neli sellist üritus kahekümne kaheksa liikmesriigi parlamendiga ja tuletaksin teile meelde, et esimene kohtumine, mille osas paljud väljendasid teatud ebaselgust, et ja kus öelda, miks parlament, Euroopa Parlament sekkus, siis teisel kohtumisel juba needsamad inimesed ütlesid, et see oli väga kasulik ja me peame tööd üheskoos jätkama ja aitäh, et korraldasite seda. Need, kes meiega USA-s käisid, äh, said äh, näha, et mitte mingil hetkel Kongress ega Senat äh, Äh, demokraadid, äh, vabariiklased, keegi ei seadnud küsimusele alla Euroopa Parlamendi legitiimsust seda teemat äh, võrdsetel alustel käsitleda. Neil oli isegi hea meel, et neil oli Euroopa partner, kellega seda teemat arutada, kes Euroopa nimel rääkis ja näidata ka seda, et isegi kui nad meiega kõiges nõus ei olnud, oli neil hea meel, et neil oli vestluspartner Euroopast. ja see on meie roll ja sellega viitaksin ka sellele, mida ütles äh, härra Lamberts, ehk siis me suudame äh, ennast hästi väljendada ja kui me tahame poliitilisel tasandil tegudes, siis väljendame poliitiliselt. EFTD nimel David Coburn, palun. Uh, well, not... aitäh, ma loodan, et et äh, nii see ei jätku ja te ei saa seda Ühendkuningriigi puhul teha, et meie lahkume sellest jamast enne. aga see raport kutsub komisjoni üles ühte sisse viima äriühingu tulumaksu ühtselt konsolideeritud maksubaas. see on õudselt halb mõte, sellepärast et Euroopa ettevõtete konkurentsivõime muutub üha halvemaks selline ühtne maksubaas tähendab seda, et hargmaised ettevõtted äh, kasutavad ühisturgu ära selleks, et äh, maksukohustustest kõrvale hiilida, aga tegelikult äh, meie ju soovime maksutulu suurendada. tegemist on tegelikult eratarbijaga, kes maksab rohkem, ettevõtted hiilivad kõrvale ja lükkavad oma kulud tarbija kanda Äh, sotsialistlik Prantsusmaa, kõrgete maksudega ei saa võidelda selliste riikidega, kus on äh, madal tulumaks, äh, nagu näiteks Ühendkuningriigi Iirimaa. ja praegusel hetkel konkurentsivõimelist ärikliimat soovitakse lõhkuda, komisjon on ka sellel teel ja kui Ühendkuningriik soovib äh, tõesti konkurentsivõimeline olla, töökohti luua ja heaolu luua ja me oleme selles osas edukamad kui ülejäänud Euroopa Liit, siis meil tuleb äh, lahkuda Euroopa Liidust, äh, mis kogu aeg üritab siin meie käsi siduda ja komisjon just avaldas ka oma taksondades kõrvalehoidmise paketi, seal Inglismaa ja Šotimaa peavad äh, hakkama lõive sisse viima ettevõtete juhtidele selleks, et äh, makse vähendada. nii nagu iga ettevõte võib ise otsustada, äh, mida ta teeb, nii võime ka meie otsustada, et me maksame mitte sentigi rohkem, kui hädasti vaja. komisjonil on väga raske neid uusi reegleid tõlgendada ja praegusel hetkel ilmselgelt tavamaksumaksjad kaotavad kõige rohkem riik kasutab neid reegleid nende riikide vastu, kes ei saa endale äh, kulukaid advokaate lubada selleks, et võidelda oma õiguste eest. tavamaksumaksja peab äh, hoolitsema selle eest, et ta maksab täpselt nii palju, kui tal vaja, mitte et kogu see raha voolab maksunõunike taskutesse. tõesti, ma palun, et meil praegusel hetkel ka see eh, maksukohuslase numbri sisseviimine lõpetataks. me teame, kuhu see viib, Euroopa Liit eh, ei julge meile enne Brexiti referendumit öelda seda, mis see endaga kaasa toob. see tähendab seda, et eh, otseselt on siis kaasatud ka meie maksumaksjad, kui me oleme nii hullumeelsed, et jääme Euroopa Liiti. siin raportis on välja pakutud ka Euroopa-ülene tulumaks ja ühine äh, Äh, koordineerimiskeskus, äh, saamaks infot maksude kohta ja mis veel, üleilmne register äh, kõikide varade kohta, mis on erinevatel fondidel ja ettevõtetel, on täiesti selge, et tegemist viiakse sisse maks kodanike püüdlustele ja tõesti Oh, meil tuleb äh, lahkuda siit Euroopa Liidust ja ma kavatsen kõigile äh, teatada, mida te kavatsete siin teha, kuidas te ohustate meie perekondasid, töökohti, meie suurepäraseid ettevõtteid. tegemist on täiesti šokeeriva meetmega ja meil tuleb lahkuda võimalikult kiiresti ja ma loodan, et vähemalt Briti kodanikud ei pea selle jamaga rohkem tegelema, aitäh. If, if that is the case, we will miss you kui nii, siis me hakkame teist puudust tundma, ütleb härra esimees uh,. Te hakkate puudust tundma meie rahast. Te olete täiesti mõttetu Euroopa. Don't speak to a French about EU money because ärge rääkige prantslastest ja eurorahast, sellepärast et Prantsusmaa maksumaksjad maksavad äh, miljardi eurot äh, rohkem kui Ühendkuningriigi kodanikud Euroopa Liidu eelarvesse. okei okay., okei okay. uh,, äh, la parole. ja nüüd saab sõna Bernard Monod NF-i fraktsiooni nimel ma ei hakka nüüd Prantsusmaa lahkumisest Brexitist rääkima. lugupeetud raportöör, kõigepealt palju õnne kvaliteetse töö eest. Te teate ENF-i kiindamust äh, liikmesriikide suveräänsuse osas ja seda me oleme ka väljendanud, äh, kui komisjon soovib äh, seda rikkuda mis puudutab koostööd Euroopa tasandil seoses ühtse turuga, teatud äh, vabadused, äh, kapitalide liikumine, LuxLeaks ja Panama dokumendid on näidanud äh, maksustamistabasid hargmaiste ettevõtete vahel ja me peame sellele tugevalt reageerima ENF hääletas takse üks raporti poolt selleks, et vältida maksustamise kõrvalehoidumisest maksustamise vältimise ja agressiivse maksuplaneerimise vastu Äh, pangasaladused äh, riikide puhul nagu äh, Šveits, Liechtenstein ja riigipõhised soovitused, seda me toetasime. lisaks toetasime me ka maksustamise vältimise vastast paketti aga samas on siin teatud äh, probleeme, eriti mis puudutab dokumentide äh, puudumist, me oleme kuulnud seda, selle kohta mitmeid selgitusi. olukord on selles, et Panama dokumendid on näidanud, et on vaja jätkata meie tööd. legitiimsed jõupingutused, mida me oleme teinud, ei tohi mingil hetkel saada mingisuguseks ettekäändeks äh, maksuliidu suhtes, selle vastu oleme selgelt. takse kahe äh, Äh, raportis tahaksin ma selgelt ENF-i sellise lähenemise välja tuua. mis puudutab kolmkümmend, punkti kolmkümmend kaheksa, äh, siis äh, see on tõsine probleem täiesti. vastuvõetamatu on selline ühtlustamine, mis sõltuks komisjoni tööst ja see, ja nõuaks sellist koostööd, nii nagu see on siin välja toodud. samas aga ma tunnustan raportööri jõupingutusi äh, mis puudutab vahendajate tegevuse vastutust, kõik oleme näinud varasemate skandaalide puhul, et need vahendajad on teinud komisjonis ja nõukogus äh, äh, tõhusat lobitööd selleks, et need tegusid äh, vabandatakse, aga meie peame selle vastu astuma. sanktsioonid nende vastu, kes on abistanud ja aidanud kõrvalehoidumist, kõik peavad saama karistatud, igasugused vahendajad, see tähendab meil on vaja kindlasti sellist äh, sõltumatut lähenemist äh, Euroopa tasandil, isegi kui Prantsusmaa on vastavad meetmed juba sisse toonud. nüüd äh, uued tegevused reeglitest kõrvalehoidumiseks, me peame neid halbu tavasid ennetama ja olema tähelepanelikud selles osas, mida hargmaised ettevõtted planeerivad. mis puudutab nüüd äh, Äh, teatud maksutulusid, äh, mida varem on, äh, millest on kõrvale hiilitud, siis siin on vaja midagi teha ning lõppraport peab tegema siin vastavad soovitused. ma mõtlen siin teatud soodustustele, mida on saanud nõut-, nautida näiteks Google, selline asi peab lõppema. lõpetuseks selle teema laiendamiseks kõik peab toimuma laiemas raamistikus, mis peab arvesse võtma riigieelarve hulle kulutusi, mis on meeletud. Äh, riigid on äh, aastakümneid äh, pealt vaadanud eelarve probleemide laienemist ja me peame kindlasti leidma sellele lahenduse. me peame arvesse võtma, et võitlus erinevat tüüpi äh, maksukuritegude ja planeerimisega äh, puudutab ka avalikku asutusi ja sellepärast on vaja suurendada äh, kulutusi äh, teatud valdkondadele nagu ettevõtluse toetamine ja nii edasi ja jään ülejäänud arutelu suure huviga kuulama, aitäh! suur tänu! kõik olid distsiplineeritud, seega saame me nüüd võtta mõned inimesed vaba mikrofoni voorus, kolm minutit on neile sõnaaega ja kõigepealt härra Höökmark, palun. suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin ma toetada teie vaatenurka esimees ühes äh, dramaatilises tagajärjes brittide lahkumise puhul, et äh, me kindlasti jääme taga igatsema selliseid isiksusi äh, nagu eelkõneleja ja kuulates äh, neid sõnavõtte, mis räägivad, kui kohutavas paigas me oleme, siis tekitab see teatud ärevaid tundes minus, aga me oleme piisavalt julged, et siin viibida ja kindlasti saab see olema Brexiti üks kahetsusväärseid tagajärgi ja loodan, et te jääte siia, meil on vaja inimesi nagu teie, sest see muudab meid kõiki teisi tasakaalustatud ja mõõduta, mõõdukateks. mõned kiidusõnad raportööridele aga lisaks sellele tahaksin ma öelda, et kui me käsitleme maksuteemasid Euroopa tasandil, siis äh, peame me olema täpsed. esiteks, me ei saa nõuda õigusloomet, mis keelustaks äh, neid, äh, kes, nende tegevust, kes seadust jälgivad mõned ettepanekud, arutelud üritavad seaduslikku tegevust muuta ebaseaduslikuks ja see ei ole lähenemine, mis on õigusriigi põhimõttega kooskõlas. me peame vahet tegema selles osas, mis on maksupettus, mis on kriminaalne äh, maksustamise vältimine või ükskõik mis vormis me räägime. kui on ruumi maksustamise vältimiseks, siis on vaja sellist õigusloomet, äh, mis aitab vähendada seaduslünki. aga me peame õigusriigi põhimõtetest kinni pidama. teiseks, ma olen veidi üllatunud aeg-ajalt arutelu ja ka raporti osas, et siin on teatud sõnastus kus öeldakse, et ettevõtted Euroopas hiilivad maksudest kõrvale. see ei vasta tõele ja see ei ole õige viis, kuidas investeeringuid suurendada ja töökohti luua. esiteks ei ole küsimus selles, et teistel on madalad maksud. ei tohi unustada, et meil on maailma kõrgeimad maksud, kümme kuni viisteist protsenti kõrgemad kui ükskõik millises konkureerivas maailma piirkonnas see tähendab, et hargmaised ettevõtted loomulikult tegutsevad sellest lähtuvalt. Äh, seda äh, sunni, selleks sunnib turg ja konkurents. Äh, maksuotsused, mis on kuritegelikud ja mis seavad maksubaasi ohtu, nõuavad tähelepanu. aga me peame arvesse võtma, et Euroopas maksame me rohkem makse kui kusagil mujal ja seda peab meeles pidama ka liikmesriikide pädevusest peab siin kinni pidama ja komisjon peab tegutsema vastavalt oma pädevustele, me ei tohi luua uusi seaduslünki. ja lõpetuseks, härra esimees, see teema ei puuduta vabakaubandust, sest kui me seda teeme, siis me kaotame sellega teatud mänguruumi, aitäh. suur tänu, Gunnar. ja nüüd saab sõna Peeter Siimann. aitäh, härra juhataja ka mina tahaksin tänada raportööre selle raporti projekti eest, mis puudutab väga palju äh, neid momente detailsemalt, mida käsitlesime takse üks raportis. Äh, muuhulgas käsitleb see ka äh, informaatorite teemat ja samuti on siin konkreetne ettepanek siirdehindade kohta. kui me räägime patenditeadmusest siis ma arvan, et ka selles osas on edasi mindud. minu meelest on takse kaks öö, selles mõttes väga oluline, et me pidasime maha ühisistungi OECD-ga. ja OECD seisukoht oli selles, et need teadmus öö, öö, omandid tuleks üldse kaotada ja nende suhtes maksustamine öö, peaks tulevikus üldse mitte aset leidma, meil on tegemist ikkagi teadus- ja arendustegevusega, mida on vaja toetada. minu meelest on oluline ka see, et me jõuaksime kokku leppida mustade riikide nimekirjas, mis hõlmaks kõiki Euroopa Liidu liikmesriike ja ma leian, et muidugi selle musta nimekirja koostamisel vallandub väga elav diskussioon. ma tahaksin rõhutada, et retoorilises mõttes on niisugune nimekiri koostatav, kuid need, kes maksumaksjad kõige enam kahjustavad, siis me ei tohi neid öö, äh, neid tõhustada nii, et nad öö, äh, vaesemaid veel kord kahjustaksid. me peame tõesti tegema kõik sellele, selleks, et nõnda öelda tädi tänavalt Ottot maalit ei kahjustaks. Äh, retoorilises mõttes on see lähenemine muidugi huvitav, kuidas seda praktikas ellu viia, on teine küsimus. Euh, ja nüüd saab uuesti sõna härra Bernt Lukke, palun aitäh, härra juhataja, tahaksin äh, puudutada punkte, millele ma ei saanud seni peatuda. see puudut-, see on sissetuleku maksustamine, kui me räägime siin üle-euroopalist maksu, siis minu meelest õiguslik alus ei ole siin õige, sest et siin on tegemist kahekümne kaheksa erineva liikmesriigi maksuseadus andlusega ja minu arvates, kui me selle sisse viime, siis see ei suurenda maksustamise läbipaistvust ja tekivad järjekordsed võimalused maksude maksmisest kõrvalehiilimiseks. asi on ka selles, et me nõuame, et me püüame et, maksustamise tõhususe miinimumtasandi poole. ma arvan, et säärane punkt selles dokumendis on küsitava väärtusega. see puudutab ka öö, äh, patenditeadmust ja ma leian, et ka see küsimus on rahvusriikide äh, pädevuses. ma jagan öö, eelkõnelejate seisukohta, et see, sellisel juhul suudaksime me paremini tagada teadus- ja arendustegevuse toetamist. kui me äh, räägime aga ettevõtluse tulumaksustamise keskuse loomisest, siis ma leian, et meil ei oleks vaja luua uut institutsiooni, kellel ei olegi tegelikult pädevust ja kellele me ei ole ka valmis seda pädevust loovutama. lõpetuseks veel kaks asja. ma ei tahaks olla elevandina portselani kaupluses ega käituda väga räigelt, kuid kõikide varade registri loomine, mis hõlmaks üksikisikuste ettevõtete, äh, ettevõtlusgruppide äh, varasid, oleks suurepärane võimalus, et äh, kapital Euroopa turult eemale peletada. pidagem silmas, et kapital euroomane liikuvus ja ma leian, et kapital leiab siis teistsuguseid võimalusi, kui me oleme säärase kohutavalt suure registri loonud. Ameerika Ühendriikides tehti meile puust ja punaseks ette, et me kui me rakendame OECD tasandil nendega koos Pepsi äh, meetmeid, siis see võiks kitsendada USA valmisolekut tulevikus meiega äh, Pepsi meetmete rakendamisest rääkima. me ei peaks olema nii äh, usinad antipeps meetmete rakendamise osas me peaksime seda tegema, kuivõrd me soovime maksustamise kõrvalhiilimise vähendamist. aitäh, meil on vaja anda rohkem veel aega ka raportöörile vastamiseks ja, aga nüüd saab sõna härra Urtasun suur tänu, esimees, lihtsalt mõned märkused lisaks sellele, mida kolleeg mainis punkt kolmkümmend, mis puudutab rikkumisest teatajaid, on äh, ülioluline, tahaksin raportööri tänada, see on oluline punkt, me peame võtma arvesse, et üks teemasid, mis mõjutab avalikku arvamust, on see, et kõik, mis on maksudega seotud, toim-, läheb väga aeglaselt, samas inimesed on meil juba kohtu all ja see on see sõnum, mis parlamendi poolt peab olema just eriti tugev. nüüd äh, punkt, mis puudutab äh, riikide külastamist, me nägime seda Küprose ja USA puhul, et äh, meil võib olla probleeme rahapesuga, see on teema, mille osas me esitame kindlasti muudatusettepaneku teiseks, mis puudutab kolmandate riikide musta nimekirja, siis selle, seda on juba välja toodud, aga see ei tohiks keskenduda ainult teabevahetusele, vaid see must nimekiri peaks äh, keskenduma ka erinevatele kahjulikele maksustamistavadele, äh, see on väga oluline, kui me tahame ühist musta nimekirja, siis meil peab olema ühine eesmärk äh, nüüd kolmandaks. vabakaubandusleppe ja maksustamise seosed, raportis on öeldud, et meil peaks olema hea juhtimise põhimõte, aga minu arvates me võiksime minna kaugemale. meil võiks olla selline kontrollnimekiri enne äh, vabakaubandusleppe kinnitamist selleks, et tagada, et automaatne teabevahetus äh, toimib selle riigiga, sest ma tahaksin teile meelde tuletada, siis USA ei ole seda veel äh, kinnitanud ja lõpetuseks mis puudutab Euroopa Investeerimispanga tegevust, siis äh, täiskogu on mitmel korral hääletanud, et EIB, EKP peaks äh, eri äh, jurisdiktsioonidega koostöö lõpetama, see on mitmetes raportites olnud ja see on väga oluline punkt ja selle kohta kindlasti esitame muudatusettepaneku meie fraktsiooni poolt, aitäh, esimees! suur tänu, ei ole rohkem aega, aga kodukorraga seonduv küsimus. teabepunkt pigem teie niinimetatud inimeste varade hindamine või registreerimine on põhiseaduse vastane eh, eh, Ühendkuningriigis. inimeste eraasjades torkimine ei ole lubatud Äh, teie välispartnerite poolt, see on meie valitsuse võimuses, aga selline Euroopa-ülene lähenemine oleks põhiseaduse vastane Ühendkuningriigis, mina oleksin selle vastu ja enamus inimesi Ühendkuningriigis oleks selle vastu. probleem Ühendkuningriigis on see, et ei ole kirjalikku põhiseadust. jah, aga me suudame väga hästi toime tulla kui ülejäänud Euroopas olid diktaatorid, siis toimis meil kõik väga hästi Äh, ei, see ei olnud äh, kriitika Briti demokraatia suunas, ütleb esimees. võtan seda arvesse, härra raportöör, millised on teie järeldused, äh, lähtudes sellest rikkalikust põhjalikust arutelust? Uh, uh, aitäh, kõigepealt Danuta Hübnerile vastuseks tahaksin toonitada seda, mida ütlesin juba informaatorite kohta. me tahame tõesti rapor-, äh, informaatorid väga selgelt selles raportis välja tuua, meil on siin selge seisukohad ja me peame selle nimel edasi töötama. nüüd koostöö USA-ga mõned äh, käisid eelmisel nädalal visiidil takse komisjoniga ja meil olid väga viljakad arutelud, ma olen nõus esimehega, kes juba ütles, et sellest peame me lähtuma. meil on vaja üleilmset lähenemist, meil on vaja võrdsemaid tingimusi selles küsimuses ja sellepärast meil on vaja partnerina siin ka USA-d, meil oli tõesti suurepärane koostöö äh, USA kongressi ja valitsusega ja see on tõesti kõigest algus. Bernd Luke ma ei taha kõiki küsimusi kommenteerida. väga paljud on OECD-s käinud mitmeid korda ja me teame, et nad ütlevad selgelt, et äh, patendi erikord ja kõik need muud sarnased süsteemid on tegelikult majanduspoliitika osa et tegemist on ametliku otsusega ja kui sa oled majandusteadlane, siis saad aru, miks. sellepärast, et see tegelikult ei ole kõige tõhusam äh, investeerimisviis, meil tuleb subsideerida teadus- ja arendustegevust, mitte hakata seda kõike maksusüsteemi kaudu tegema. sellepärast ma toetangi teid ja ütlen, et siin oleme me ühel seisukohal. aga tahan siiski lisada, et arutelu registrite üle me tõstatasime selle küsimuse raportis varade registreerimise kohta peaks olema tõesti väga problemaatiline see, kui maksuametitel on juurdepääs äh, sellele infole, see on see, mida teie ütlesite. ma ei saa sellest aru. kui sa oled seadusekuulekas inimene või ettevõtja, siis sul ei ole ka probleemi, kui Maksuamet teab, et sa maksad ära selle summa, mille sa peaksidki maksma. nii et see register, millele on Maksuametil juurdepääs, peaks endaga kaasa tooma äh, ka kapitalivood. on täiesti ilmselge, et on siiski neid, kes soovivad oma kapitalivoogusid varjata ja see ei ole meie jaoks vastuvõetav. vähemalt poliitiliselt ma ei ole teiega nõus. siis vabakaubanduse alane arutelu. jällegi, me oleme väga palju rääkinud äh, ühisturust, kapitali vabast liikumisest ja sellest, kuidas mõned riigid ja ettevõtted on äh, siin äh, kahjulike maksupraktikatega endale eeliseid äh, korraldanud. Äh. ja kui me nüüd läheme üleilmsele tasandile, siis ma tõesti ka toetan rohkem vabakaubandust, aga siis me peame siiski hoolitsema ka selle eest, et suured ettevõtted maksavad need maksud ära, mis nad peavad maksma, need on minu arvates omavahel ühendatud. me, te võite küll jääda teistsugusele seisukohale nii et tõesti, välismõõtme puhul me peame häid valitsustavasid ja ka käitumisjuhiseid rohkem toonitama, see on minu arvates tähtis, aga siin me jääme eriarvamusele. tahtsin teile veel öelda, et meil on muidugi koostööd teha vaja ka informaatorite kaitse osas, see on väga tähtis küsimus. Fabio, aitäh sinu kommentaaride eest panin nad kõik äh, kirja, eriti just need kriitilised punktid, eks aruteludes tuleme selle juurde tagasi. Philip Lamberts, äh, te mainisite ka informaatoreid, aga Philip on juba nüüd ära läinud. informaatori puhul tõesti meil on vaja korralik sõnastus leida ja patendi erikorra puhul oleme ka jõudnud kokkuleppele nüüd Belgia ja Holland ja see, et nad ikka veel äh, nende kahjulike maksupraktikatega tegelevad, kuigi komisjon on oma otsuse vastu võtnud. tegemist on küsimusega, mille me peame tõstatama. ma isiklikult arvan ka seda ja takse üks komisjonis me seda ju ka ütlesime, et pärast seda komisjoni otsust äh, tagasi makstavad summad on tõesti äh, väga naeruväärsed, et need summad lähevad tagasi nendesse riikidesse, kus on kahjustavad maksupraktikad, nii et sellega tuleb tõesti tegeleda. peame tõesti hoolitsema selle eest, et kahjulike maksupraktikatega riigid saaksid ikka karistada, mitte et neile makstakse veel preemiat otsa. Äh, härra Bernamuno, jah, te kiitsite siin äh, maksudest kõrvalehiilimise paketti tõesti, kui ma vaatan hääletusnimekirja, siis täna hommikul jäite te erapooletuks. ma arvasin, et te hääletasite poolt, aga ma näen, et ENF-i nimekirjas on erapooletuks jäämine. võib-olla ma sain teist valesti aru ma arvan, et see ei ole see toetus, mida meil on vaja. kui te tõesti toetate seda, siis te peaksite ka poolt hääletama. aga panin selle kirja. siin on olnud väga palju huvitavaid arutelusid ka tulevase töö üle ja koos Michal Toireriga üritame nüüd kõik need konkreetsed ettepanekud kirja panna selleks, et raportit parandada ja muuta ja kutsun teid üles tihedat koostööd tegema. selleks, et me saaksime lõpuks kokku panna tugeva ja hea raporti. aeg on otsas, mul oli kõigest viis minutit, ma tean seda, aga tahtsin veel öelda, et äh, pikemad arutelud maksupoliitika üle, kas need on Euroopa Liidu pädevuses. me teame, et maksupoliitika on liikmesriikide pädevuses, aga meil on ka ühisturg, meil on kapitali vaba liikumine, meil tuleb teha koostööd siin ja äh, maksuküsimustes läbipaistvuse ja tõhusa maksustamise osas on meil vaja ka selgeid reegleid. Need kaks asja käivad omavahel käsikäes ja sellepärast me räägimegi sellest siin raportis. aitäh! suur tänu raportöörile. ma usun, et äh, me peame nii nagu takse üks erikomisjoniga ja avaldan austust Liisa Ferreirale, kes äh, meie töös enam ei praegu ei saa osaleda ja ka nagu härra Toirer, siis meil on vaja saavutada tasakaal julguse ja reaalsuse vahel. kui me ei ole piisavalt julged, siis keegi meid ei kuula ja äh, härra Lambertsi soovitus äh, sõnastuse osas, äh, mis peaks olema konkreetsem, on teretulnud, aga samas, kui me läheme liiga kaugele, siis oleme me ebarealistlikud ja ka siis ei kuulata meid ehk siis me peame tähelepanu, tähelepanelikud olema ja seda arvesse võtma. kõik kontaktid, mis meil on olnud, eriti poliiti-, poliitilisel tasandil, parlamentide vahel, OECD tasandil, USA kongressiga, ja sellest lähtuvalt on äh, minul mulje, äh, ühest küljest on poliitiline või tahe või isegi kohustus kas siis kasutada sõna willingly või unwillingly, edasi liikuda ja teha edusamme, võideldes äh, nende tavade ja seadusandluse vastu, mis äh, rikub maksustamise teemasid, aga teisest küljest OECD ähm, Äh, ettepanek on teatud määral äh, tasakaalustatud, kõik ei ole nõus, osad leiavad, et see ei ole piisavalt julge, teised leiavad, et minnakse liiga kaugele. minu arvates, mulle on jäänud mulje, et äh, liikmesriikide tasandil, valitsusjuhtide tasandil, maailma tasandil jõuame millegini, mis hakkab sarnanema OECD ettepanekuga. Euroopa Komisjon teatud punktides on teinud kaugeleulatuvamaid ettepanekuid, meie oma esimeses raportis teatud punktide osas tegime ettepanekuid, mis lähevad kaugemale, vaatame, milliseid ettepanekuid me teeme selles raportis. minu arvates on kasulik äh, seda arvestada ja arvestades ka seda, et kõik ei ole ühel meelel nüüd üks äh, tähelepanek. pärast Panama dokumentide leket on taas kord äh, uus hoog, mis äh, väljendub valitsuste ja riikide tasandil. mõnedes riikides tasandil toimus kohtumine Londonis kus teatud valitsused ja olulised riigid andsid märku, et väga, sellel väga tundlikul teemal, eh, eh, mis puudutab eh, teatud usaldusfirmasid ja offshore firmasid, on neil plaanis hääletada selle poolt, et teatud juhtudel automaatselt infot edastada, mis puudutab siis lõppkasusaajat juriidilises mõttes see hoog, mis on antud ja mida me oleme kasutanud äh, takse üks ja takse kaks erikomisjoni puhul, me ja samuti skandaalid äh, äh, täidavad oma rolli ja me peame seda ära kasutama selleks, et jõuda lahendusteni, mis saavad olema head, mis ei oleks vastuolus äh, ettevõtete arengu ja konkurentsivõimega, aga mis oleksid kooskõlas Äh, maksualase õigluse ja, ja võrdsete tingimuste osas ettevõtetele Euroopa Liidus ja ülejäänud maailmaga. praegusel hetkel Pariisis ma sain pärastlõunal teada sellest, on toimunud äh, kümnete maksuametnike äh, läbiotsimine Google'i, Google'i ruumides äh, Äh, seoses äh, äh, maksuõigusega ja teatud rikkumistega, ehk siis aset leidmas on teatud algatused ja meil on vaja saavutada hea tasakaal ja täita oma rolli selles. nüüd mis puudutab meie töökava, siis me oleme nõus sellega, et meil toimub kohtumised äh, kaha, kaasraporti, raportööri ja variraportööride vahel. Teil on see info olemas. teine juuni, kuues Strasbourgis, üheksas, kolmteist ja viisteist. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg äh, on nii-öelda edasi lükatud kolmekümne esimesele maile, mis annab meile ühe nädala juurde keskpäeval võtsin arvesse ja me võtame kasutusele vajalikud meetmed, eh, mida koordinaatorid on öelnud, et me tahame, et dokumentidega tutvumise aega oleks pikendatud ja mis puudutab nende dokumentidega tutvumist, mille, mida me oleme soovinud saada ning äh, raporti hääletamine takse kaks äh, komisjonis toimub kahekümne esimesel juunil see tee, kuupäev soovis meie kahele raportöörile. sooviksin teid tänada, me oleme nüüd väga täpselt ajakavas, kell on kuusteist kakskümmend üheksa, kaheks minutiks peatan istungi ja selleks, et ähm, siin vastu võtta meie kolleegid Arengukomisjonis teiseks osast meie pärastlõunasest koosolekust.